okei okay,, ladies and gentlemen, let's start. lugupeetud daamid ja härrad, hakkame pihta. ma tervitan teid siin meie tänahommikusel koosolekul. meil on täna hommikul kolm päevakorrapunkti, mida me tahame korraga arutada. räägime siin Euroopa Aatomienergia Ühendusest, teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammist äh,, Eh, meetmetest, kõik need ülesanded võttis enda peale Jan Brežina. tegemist on erinevate raportitega, mis meile on esitatud, nii et annangi nüüd kohe kolleeg Brežinale sõna ja palun tal anda meile väike ülevaade ja siis arutame, palun. Oh, ah. oh, üks hetk, äh, väike mähkus, härra Tošenovski vabandust, mina tahaksin kogu komisjoni nimel härra esimeest ja meid, meie sõpra õnnitleda, tal on nimelt täna sünnipäev, palju õnne! ta palus, et ma midagi ametlikult ei teeks siin, aga ikkagi tahaksin talle palju edu, tervist ja õnne soovida kõige muuga saab ma, saab inimene tavaliselt ise hakkama, aga äh, tervist ja õnne on tõesti vaja. nii et äh, õnnitlen. suur tänu, ma lootsin, et mitte keegi ei märka, et ma siin vananen, aga nägite ikkagi. suur tänu ja kolleeg Brežina, palun. lugupeetud daamid ja härrad härra esimees, mina täiesti erakordselt tahaksin ka kõigepealt öelda palju õnne sünnipäevaks. aga nüüd tulles tõsisemate asjade juurde, siis seitsmendal märtsil komisjon avaldas äh, seadusloomeliste ettepanekute paketi, kus tuumauuringute, kus arutatakse tuumauuringuid teadus- ja koolitustegevuste aastani kaks tuhat kolmteist, seal on erinevad tegevused, otsesed, kaudsed ja kaasatus erinevatesse programmidesse kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelnõu avaldatakse kohe varsti, sellepärast et meil on viieaastane periood Euratomi jaoks ja raamprogrammide jaoks seitse aastat, nii et äh, jääb selline kaheaastane paus ja need on aastad kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist. tähtsaks on äh, just äh, ohutuse tagamine, erinevate energiaallikate leidmine tuumaenergia kasutamine tööstuses, meditsiinis ja see on ka tegelikult seotud tuumaalgatusega äh, jätkusuutlikuks arenduks. üks, äh, see on üks kuuest algatusest, mis koosneb Euroopa Liidu strateegilisse plaani energiatehnoloogiate kasutamisel lubage mul kõigepealt öelda paar sõna selle kohta, mis viimasel ajal toimunud on. ükskõik, mida me ei arvaks tuumaenergiast ja selle kasutamisest, selleks, et äh, energiat toota, on täiesti õigustatud siiski küsimus, kas me üldse peaksime kasutada olevaid äh, tuumaenergiaallikaid kasutama. selline õigus on kõikidel riikidel. samal ajal aga me kõik peaksime siiski pooldama tuumaenergiaalaseid äh, uuringuid. Fukushima katastroof näitas, et meil tegelikult on vaja rohkem uuringuid kõikides valdkondades, meditsiinis, tuumaohutuses, neljanda põlvkonna reaktorites äh, ja meil tuleb uurida ka termotuumareaktsiooni ja iga liikmesriik ise peab otsustama, kui palju uuritakse, meil tuleb äh, kasvatada, suurendada tuumaohutust, tuumatõhusust äh, ja suurendada ka oskusteadmisi, seda selleks, et säilitada Euroopa tööstuse konkurentsivõime ei ole nii, et kogu Euroopa Liit pööraks selja tuumaenergiale ja veel vähem võib väita, et terve maailm teeb seda. tahaksin toonitada veel ühte asja. mõned äh, keskused nagu Briti äh, keskus äh, et sellel on äh, rahastamine tagatud ainult selle aasta lõpuni. selleks, et töö järjepidevust tagada, on äärmiselt tähtis, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks ja kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks leitakse rahastamisvahendid mõeldes tuumauuringute tähtsusele ja väärtusele, ootan põnevusega arutelusid äh, variraportööridega ja teiste saadikutega ning äh, tahan lihtsalt toonitada, et äh, meil on väga-väga tihe ajakava, meil tuleb kogu töö kiiresti ära teha ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kuues september. suur tänu, ütleb härra esimees suur tänu selle sissejuhatuse eest. kas keegi sõna ei soovigi? proua Hertsog, palun. Uh, uh, jah, suur tänu. tahaksin õnnitleda variraportööri, vabandust, raportööri eh, selle eest, et ta suvepuhkuse veetis raportit eh, koostades. Eh, siin on väga palju erinevaid valdkondi, mis tuli väga kiiresti läbi vaadata ja puhkuste ajal on töö tegemine muidugi veelgi raskem. kuid tundub, et äh, praegusel hetkel on ülesanne lihtsam, kui alguses arvasime, sellepärast et kõik osapooled nii nõukogus, komisjonis kui ka parlamendis äh, üritavad siiski rahastamist leida selle asemel, et praegu võtta vastu suuri otsuseid äh, tuumaenergia osas ja minu arvates on see õige lähenemine, sellepärast et meie eesmärgiks on just lahendada eelarvelised probleemid. suuremas osas parlamendifraktsioonides üritame me ühise katuse alla viia mitmeaastast finantsraamistikku ja Euratomi äh, uuringuprogrammi, see on kõige tähtsam eesmärk, kuidas me saaksime seda teha võimalikult äh, kiiresti ja võimalikult hästi. kõikele sellele mõeldes arvan ma, et äh, suurem osa fraktsioonidest, eriti just meie fraktsioon, on aru saanud, et kui tuumaenergia valdkonnas äh, toimub muutusi, siis tõesti teadusuuringuid tuleb laiendada valdkondadele, mis äh, ei ole võib-olla siiamaani olnud äh, meie tähelepanu keskmes, seega meil on vaja finantsvahendeid ja finantsvahendite tagamine ka uutele valdkondadele on tähtis ja see tuleb tagada me suure tõenäosusega valmistame ette mõned äh, muudatusettepanekud äh, selleks, et kuidagi neid uusi võimalikke tuumauuringu valdkondi raportis mainida, nagu parem tuumaohutus. me oleme neid muudatusettepanekuid välja töötamas ja me üritame Äh, tõesti välja töötada selliseid muudatusettepanekuid, millega kogu komisjon saab nõus olla, selleks et tagada rahastamine. selleks, et kõik saaksid nende ettepanekute poolt olla, nii et ma arvan, et me jõuame tööstuskomisjonis ühisele kokkuleppele. Te olete tõesti suure töö ära teinud. nüüd tuleb vaadata, mis toimub nõukogus vaadates nõukogu ettepanekuid, siis tuleb ka need kuidagi raportisse sisse kirjutada selleks, et nõukogu ja parlament jõuaksid ühisele seisukohale ja loodan, et jõuame tõesti töö selle direktiivi kallal siis ka lõpetada. suur tänu! härra Metsaro, palun. Mesaros parandab kõneleja suur tänu, nagu ka kuna minu kolleeg räägis tšehhi keelt, siis ma arvan, et ma vastan talle slovaki keeles, sest siis ta saab minust paremini aru. tahan tänada oma sõpra härra Brežinat selle töö eest, mis on tehtud. tehtud on ära suur ja hea töö ja tuumauuringud peaksid tõesti olema meie fookuses, mõeldes just selle peale, mis toimus Fukushimas ja mõeldes ka sellele, millised küsimused Fukushima katastroof tõstatas, eriti arvestades ka reaktsioone teatud liikmesriikides ja mõeldes sellele, milline peaks olema tuumaenergia tulevik. olen nõus härra Brežiniga, meil on vaja rohkem tuumauuringuid just Fukushima pärast. meil tuleb uurida, mis seal täpselt juhtus ja meil tuleb äh, seda sündmust kasutada kui võimalust, et välja tuua tuumauuringute tähtsus. mis puudutab kaheksandat raamprogrammi, siis meil tuleb tuumauuringuid erinevaid valdkondi süvendada ja nagu proua Hertsog ütles, meil tuleb hoolitseda selle eest, et tagatud on ka uuringute rahastamine. nii et äh, sellised uued valdkonnad nagu tuumajäätmete ohutu säilitamine vajab äh, rahastamist, samamoodi tuleb mõelda, kuidas äh, tuumatoorainet transportida, et tõesti, meil on vaja rahastamisvahendeid nendele programmidele, peaksime mõtlema, kuidas neid vahendeid leida ja tuumauuringute programmid peaksid olema suunatud ka termotuuma reaktsioonide uurimisel. samamoodi peaksime tegelema ITER-i projektiga. praegusel hetkel ei ole seda väga lihtne teha. me teame seda. kõik me peaksime hoiduma sellest, et pöörame selja tuumauuringutele. järgmisena kolleeg Jordan Sisseli, palun. suur tänu. investeeringud energiavaldkonda Euroopa Liidus viimase kolmekümne aasta jooksul on olnud liiga madalad ja sinna alla kuuluvad ka investeeringud uuringutesse. ei olnud suunatud piisavalt äh, vahendeid äh, tuumaenergia uuringutesse, eriti pärast äh, Tšernobõli katastroofi. ning äh, tuumaohutus ei ole midagi, mis on iseenesestmõistetav ja alati olemas, vaid me peaksime just mõtlema sellesse valdkondadele uurimisse, me ei saa ühe energiaallika vastu töötada, samal ajal kui tegemist oleks ühe varustuskindlaima energiavaldkonnaga ja sellepärast tuleb meil mõtlemist muuta ja see on just see, mida me praegu teeme mina usun, et äh, piisav rahastamine on tähtis osa paketist. olen täiesti nõus äh, sellega, mis raportöör on kirja pannud ja meile täna esitles. tahan teda tehtud töö puhul õnnitleda ja tunnustada. meil tuleb Fukushima katastroofile äh, vastata, meil on vaja uuringuid, mis ei säilitaks mitte praegust tuumaohutusalast äh, standardit, vaid seda isegi parandada. meil on vaja õppida parimatest kogemustest ja vaadata tulevikku. meil tuleb mõelda neljanda põlvkonna reaktorite peale, selle peale, kuidas allikaid tõhusamalt kasutada ma arvan, et me peaksime jääma optimistlikumaks ka termotuumaenergeetika osas ja peale selle tuleb tegeleda ka tõsiselt tuumajäätmete küsimusega. üks valdkondi, mis vajab uuringuid, on just tuumajäätmete taaskasutamine. tuleb mõelda ka inimressursi peale. siin on raportöör teinud ka muudatusettepaneku, kus toob välja inimressursside osatähtsuse. kui me mõtleme tuumaenergeetikaga seotud riske, siis tegelikult inimressurss on suuremaks riskiks kui tehnoloogia. raportor ütleb, et meil tuleb investeerida äh, koolitusse, äh, inimressursi koolitamisse ja seda pidevalt. me usume, et äh, tuumaenergia jääb tähtsaks osaks energiasegust meie strateegilistes dokumentides. kuid me peaksime ka toonitama tuumaohutuse eest hoolitsemist. ka sellesse valdkonda on vahendeid vaja, sellepärast et tuumaohutus, eriti pärast Fukushima katastroofi, peab paranema ning olen nõus kolleeg Hertsogiga, kes ka just seda mainis. mis puudutab äh, ajakava, siis ma arvan, et on väga hea mõte, et äh, see ajakava on kooskõlas teiste äh, strateegiliste valdkondade dokumentide ajakavaga. seepärast on meie raportööri lähenemine täiesti õige, meil on vaja järjekindlust äh, selle programmi jätkamisel ja laiendamisel. kolleeg Trušnovski, palun. suur tänu olen nõus nende kolleegidega, kes äh, tunnustasid raportööri tööd ja teda toetasid me räägime tuumaküsimustest äh, ja aeg selleks ei ole just kõige soodsam, mõeldes just selle peale, mis toimus Fukushimas. ja on täiesti erakorraline, et härra Brežinal on õnnestunud koostada nii hea raport. kolleegid äh, sõnastasid neid tunnustussõnu palju paremini, nii et ma ei hakkaks kõiki neid kordama aga tõesti tahan ka toonitada, et äh, uuringud peavad jätkuma. Fukushima katastroof ei äh, tohiks äh, tähendada tuumaalaste uuringute lõppu. inimkonna ajaloos äh, ähm, on erinevad katastroofid alati utsitanud pigem inimesi välja uurima, mis läks valesti. paljud tragöödiad ja katastroofid võimaldasid meil õppida oma vigadest ja katastroofid tihti kujutavad endast äh, uut võimalust tehnoloogia arengule. mida komplekssemaks tehnoloogia muutub, muutub, mida raskem on teda käsitleda, seda rohkem peidab ta endas ka ohtusid ja seepärast tuleb meil tõesti ka tuumaohutuse standardeid tõsta. tuumaohutus on just tuumaenergia, ohutus on tuumaenergia valdkonnas tähtsam kui võib-olla teistes valdkondades ja ohutus ei puuduta mitte ainult tuumatehnoloogiat äh,, tuumauuringud äh, on tähtsad ka teiste valdkondade jaoks. meie raportöör ütles, et iga liikmesriik vastutab ise oma otsuste eest. ja mina usun, et me peaksime uuringuid toetama selleks, et me saaksime aru saada äh, need, sellest, mis toimub tahaksin öelda ka paar sõna ITER-i projekti kohta. nagu ähm, raportöör ütles, termotuumaenergeetika on tõesti üks äh, tuumauurimistegevuse valdkondi ja võib-olla meil on vaja paremat äh, haldamist, meil on vaja kindlamat kätt me peame välja selgitama, mis kursi me oleme võtnud ja parlamendisaadikutel peaks olema ka selgem pilt uuringute ajakavast. paljud, ähm, paljudel meist on kogemusi ähm, uurimisasutustega ja tihti juhtub nii, et uuritakse ainult uurimise pärast ja kui meil on liiga pikk ajakava, nagu näiteks ITER-i puhul, siis ma ei ütle, et see, ka seal toimub uurimine uurimise pärast, vaid et tegemist on väga pikaajalise projektiga ja me peame hoolitsema selle eest, et see projekt kursilt kõrvale ei kalduks. Tamm, kes enne mind sõna võttis, äh, rääkis, äh, kui tähtis on koolitustegevuse jätkamine äh, tuumaekspertide koolituse jätkamine on väga tähtis hoolitseda selle eest, et sellised inimesed on olemas, sest äh, tuumaenergia jääb veel Euroopa Liidus tähtsaks mitmeteks aastakümneteks. ei ole tähtis see, kas äh, me kasutame tuumaenergiat või kui, mil määral me kasutame, selge on see, et tuumaeksperte on meil alati vaja ja me peame hoolitsema selle eest, et me ei kasuta olemasolevat oskusteavet ja variraportöörina tahan äh, tänada raportööri ja tunnustada teda tehtud suurepärase töö eest. raport on tasakaalus ja ma olen veendunud, et arutelude käigus on meil võimalik niigi head raportit veelgi paremaks muuta. suur tänu! suur tänu, nüüd äh, proua Hübner. suur tänu! suurepärane raport härra Brežinalt. kui te vaatate muudatusettepanekuid, siis te näete, et me oleme seda valdkonda tõesti kõikidest vaatenurkadest kajastanud süvitsi ja tuues välja äh, selle valdkonna tähtsuse. inimesed soovivad teada, mida tuumaenergia meie jaoks tähendab ja meil tuleb selgeks teha, et tuumaenergia ei ole kadumas. see ei ole küsimus sellest, kas me kõik tuumajaamad Euroopas paneme kinni. mäletate, inimesed rääkisid sellistest asjadest pärast äh, Fukushima katastroofi. praegu tuleb meil tähelepanu pöörata tuumauuringute süvendamisel meil tuleb välja töötada kavad ja leida rahastamine. raportöör mainis tuumaohutust. nagu me teame, Fukushima puhul ei äh, hüpanud alt mitte tehnoloogia, vaid hoopis ohutusmeetmed. nii et äh, uuringutega näiteks äh, topeltohutussüsteemide osas on meil võib-olla võimalik tulevikus sarnaseid katastroofe vältida. uuringutega tuleb jätkata. uuringute valdkondi tuleb laiendada ja meil tuleb tõesti leida ka rahastamine ja tagada tuumauuringutele korralikud vahendid. kindlustamaks kahekümne esimese sajandite, sajandivahetuste rahuldamine. raportöör on välja toonud ka tuumajäätmete küsimuse, mitte ainult transpordi ja ladustamise küsimuse, vaid ka uuringud äh, äh, tuumajäätmete neutraliseerimise kohta. siiamaani me oleme tõesti keskendunud ainult transpordile ja ladustamisele ja me ei ole pööranud tähelepanu äh, jäätmete taaskasutamisele või äh, radioaktiivsuse neutraliseerimisele. mina tahaksin veel eraldi välja tuua ka selle, kuidas me inimestega räägime, kuidas me nendega suhtleme. inimesed arvavad, et tuumaenergia on kõige ohtlikum energialiik. meil tuleb inimestele selgitada ja veenvalt selgitada, kuidas tuumaenergiat kasutatakse. mina usun, et väga palju on võimalik ära teha selleks, et äh, teavitust äh, parandada ja ka teavitustööd tuleb korralikult rahastada. kolleegid erinevatest liikmesriikidest teevad hästi, et äh, meil tuleb äh, avalik arutelu pidada ja mida kiiremini me selle küsimusega tegeleme, seda parem. me peame pöörduma inimeste poole, andma neile informatsiooni ja see kõik muudab protsessi lihtsamaks. inimesed saavad Äh, maitse suhu ja soovivad veelgi rohkem informatsiooni saada, nii et tõesti, meil tuleb informatsiooni jagada, sellepärast et muidu mitte keegi seda meie eest ei tee. kolleeg Rivasi, palun järgmisena. suur tänu. suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu, härra raportöör. mina tahaksin välja tuua, et me ei ole üldse mitte nõus nende raskuskeskmetega, mis te olete siin pannud. meil on äh, nelisada viiskümmend kolm tuumajaama kogu maailmas ja seda nüüd enne, kui Saksamaa tuumajaamad oma töö lõpetavad. meil oli Tšernobõli katastroof kakskümmend viis aastat tagasi, eelmisel aastal, vabandust, sellel aastal Fukushima katastroof ja meil tõesti tuleb tagada tuumajaamade toimimise kindlus seda kõike tuleb teha küll, jah, aga see tähendab seda, et me ei tohiks uusi tuumajaamasid äh, ehitada. siin praegusel hetkel on kaheksa erinevat äh, astet äh, avalike pakkumiste puhul ja see teeb asja väga läbipaistmatuks. näiteks äh, koormustestide puhul äh, Prantsusmaal nägime me väga hästi, et hindamistöö ainuüksi maksis üks miljard eurot iga tuumajaama kohta. peale selle tuleb mõelda, mis saab tuumajäätmetest ja nii edasi. ja peale selle tuleb veel endalt küsida, kas kogu see vaev on tõesti ka väärt, kui iga jaam neelab miljardi ainult hinnanguteks, siis võib-olla oleks parem äh, Äh, võib-olla need kinni panna. üks satiiriline ajakiri ütles, et äh, vanad kaetud, vanade kaetud reaktorite betoonis on mõrad ja kui need mõrad on olemas, siis tähendab seda, see seda, et äh, toimub ikkagi veel tuumade lõhenemine ja loodusesse jõuavad ained, mis seal tegelikult pole olemas. siin räägitakse neljandast põlvkonnast, kuid ka seal on tegemist ju siiski äh, tuuma lõhestamisega. ei ole tegemist uue energ-, ener-, uue tehnoloogiaga. ka termotuumaenergeetika osas on veel väga palju küsimusi, mis on lahendamata. ja ma ei saa nüüd aru, miks me viie, viis miljardit kahe tuhande kümnendal aastal äh, investeerisime ja nüüd sellel aastal veel viisteist või kuusteist miljardit. on väga palju küsimusi. nüüd Jet äh, Inglismaal, see ühistu Roid Kamber ähm, viib äh, uuringuid läbi, kuid keegi ei tea, millised on tulemused. ITER-i puhul me ütleksime, ootame ära need Briti Jeti uurimised ja siis vaatame edasi seniks võiksime me sellele projektile moratooriumi peale panna. ei ole ju mõtet Euroopa raha tuulde loopida ja võib-olla tulemus on alles kahe tuhande esi, kahe tuhande ühesajandal aastal. härra esimees, mul on teile veel küsimus. Te ütlesite, et me peame tuumaohutust parandama. Fukushima puhul me ütlesime, et meil olid tegelikult olemas äh, detektorid, millega oleks võimalik Fukush-, milleks ole-, millega oleks olnud võimalik Fukushima katastroofi ette ennustada. ja need detektorid viidi sisse siis, kui äh, tuumakatsed keel-, tuumarelvade katsed äh, keelustati ja tseesiumi äh, ja raadiumi määra on võimalik äh, kogu maailmas mõõta, aga inimestele informatsiooni nende määrade kohta pole antud. nii et kui me juba rahastame, siis on meil ka õigus saada informatsiooni. ja mis puudutab tuumarelvade mittelevimise lepingut, siis jah, tõesti, võrgustik on loodud ja me peaksime nüüd tõesti nõudma ka andmete avalikustamist. meil tuleb vältida uusi õnnetusi, kui meil on üle neljasaja viiekümne tuumajaama, siis peame äh, arvestama õnnetustega ja kõige õudsemad õnnetused on need, mida me ei suuda ette näha ja rahvale tuleb informatsiooni anda. praegusel hetkel ainult need riigid äh, ja eksperdid, kes töötavad tuumavaldkonnas, saavad äh, informatsiooni. Need, see statistika, need andmed tuleb avalikustada kõigile, kui te soovite olla läbipaistvad. suur tänu, kolleeg Rüübih, palun suur tänu, härra esimees, ma arvan, et äh, oleme jõudnud väga tähtsa küsimuse juurde. rahvusvaheline koostöö tulevikus äh, mängib veelgi tähtsamat rolli ja seepärast tuleb meil teha ka tõhusamat koostööd äh, rahvusvahelise aatomienergia agentuuriga ja sellepärast on ka väga tähtis, et me üheskoos töötaksime välja siduvad standardid mida siis vastavad pädevad reguleerimisasutused saaksid kontrollida. ja nendele reguleerimisasutustele tuleb üle kanda ka piisavalt pädevusi. Prantsusmaa näide näitab väga hästi, et sõltumatu reguleerimisasutus äh, vajab äh, ka sekkumismandaati. pärast Jaapani katastroofi räägitakse järjest rohkem äh, taaskasutamisest ja äh, Äh, lõplikust ladustamisest ja ma arvan, et just selles valdkonnas tuleb uurimistegevust äh, süvendada, sellepärast et äh, tarbijatel kulud tõusevad ja seepärast tuleb just tulevikus nendele valdkondadele rohkem tähelepanu pöörata. ja ITER-i puhul tuleb öelda, et rahvusvahelistest lepingutest tuleb kinni pidada ja nende lepingute puhul tuleb hoolitseda selle eest, eest, et äh, rahastamine oleks tagatud isegi, kui praegusel hetkel on finantskriisi tõttu kõigil olnud vaja rihma koomale tõmmata. aga tegemist on rahvusvahelise lepinguga ja meil tuleb kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid täita. suur tänu, härra Odi, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, mina omalt poolt tahaksin õnnitleda Jan Brežinat. ta on seda kom-, selle kompleksse küsimuse väga hästi kokku võtnud ja tahan teda õnnitleda ka seletuskirja eest ja põhjenduste eest. kui vaadata nüüd katastroofe, siis tõesti tekib hirm. olukord on sarnane kui siis, kui raudtee loodi. kirik toona nimetas äh, raudteed koletiseks ja leidis, et äh, raudteed ei peaks kasutama. nii et äh, ja nüüd tuleb meil tunnistada, et teeme ju vastupidiselt just raudteele reklaami, et seda kasutatakse. ma arvan, et äh, palju sõltub nüüd ka sellest, kuidas me suudame teadlasi kaasata nende tähtsate küsimuste uurimisse, nagu näiteks energeetika uurimisse. jah, siin äh, räägiti juba teadlastest ja ohutusküsimusest. oleme nii palju rääkinud juba eelarvest, et lõpuks hakatakse rääkima ka ohutusküsimustest ja uurimisest. see on väga hea. ka, ka on tähtis tor-, termotuumaenergeetika toetamine see ühi-, väga tähtis on, et ühine uurimiskeskus äh, äh, uuriks ka seda, kuidas tuumajaamade tööd lõpetada. meil on ju tõesti parimad äh, teadlased, me peame need varustama ka parimate teadlastega, parima äh, koolitusega, me peaksime äh, tuumajaamade äh, töö lõpetamise osas saama ekspertideks kogu äh, maailmas. tuumajaamad töötavad äh, kuni sada aastat ja kõik liikmesriigid peavad äh, mingil hetkel hakkama tegelema tuumajaama töö lõpetamise küsimustega. mul on küsimus ka sekretäriaadile. dokumentides öeldakse, et parlament toetab, samal ajal me aga koostame ainult arvamuse ja meil vastavalt Euratomi lepingule ei ole siin mitte mingit poliitilist pädevust, nii et me peaksime ütlema, et tegemist on positiivse arvamusega. jah, paneme selle märkuse kirja ja järgmisena kolleeg Remek, palun. Eh, eh, suur tänu, härra esimees. nagu paljud enne mind, tahaksin ka mina avaldada tunnustust meie raportöörile. ta on teinud tõsist tööd sellel lõputul, lõputu energia ja energiasegu teema kallal. ma olen nõus, et Fukushima, pärast Fukushimat on meil maailmas üha rohkem vaja tuumaalaseid uuringuid mis puudutab inimressursse, oskusi ja siis, ja oskusteavet, siis me ei tohiks äh, mitte mingil juhul oma standardeid äh, alandada. me ei saa kuidagi leppida sellise olukorraga, et arvatakse, et meil on vaja vähem teadusuuringuid paljalt sellepärast, et mõningad liikmesriigid on äh, tuumaenergiale oma selja pööranud. ma olen nõus ka kommentaaridega tuumaohutuse vallas usun samuti, et Euroopa peaks jätkama äh, tuumade, tuumasünteesi alaste teadusuuringutega. Euroopal pole mingisugust valikuvõimalust. me peame leidma uusi energiaallikaid ja oleks lühinägelik äh, hakata tänases maailmas äh, ITER-i projekti kinni panema paljalt sellepärast, et tulemused on valmivad liiga hilja ja suurem osa meist ei ela nii kaua, et me saaksime neid tulemusi oma silmaga näha. tervitan ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rolli tuumauuringutes. ja tervitan ka äh, seda asjaolu, et äh, põllumajanduse äh, tööstus ja haiglad vastutavad samuti tuumajäätmete eest, mitte ainult tuumaenergiajaamad. suur tänu ja härra Stroomäe. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Stroomäe komisjoni esindajana, seejärel veel äh, raportöör Brežina, palun. suur tänu, härra esimees. komisjon sooviks tänada raportööri selle väga olulise raporti eest ja samuti ka nende muudatusettepanekute eest. ma sooviksin aga pöörduda teie tähelepanu sellele, milline on olnud nõukogu üldine lähenemisviis ja nad on, nende esindajad on siin kohal ja me teame, et mõningad delegatsioonid, öeldes diplomaatiliselt, on äh, vägagi vastu mõningatele teie tehtud muudatusettepanekutele ja seetõttu mis puudutab äh, neljanda põlvkonna reaktori puudutavaid muudatusettepanekuid, siis need võivad sattuda raskustesse aruteludes nõukogus. ma soovin tänada ka kõiki neid kõnelejaid, kes rääkisid ITER-i probleemi lahendamisest ja äh, proua Ivasiat ma sooviksin öelda, et äh, chat eelmisel nädalal suutis edukalt öö, ähm, äh, oma projektiga öö, toime tulla, nii et öö, siis esimest korda plasmat toota, nii et siin on tegu tõesti suure edusammuga tegu. nii et meil on nüüd olemas esimesed äh, tulemused ka JET-i äh, projekti raames saavutatud. ja lõpetuseks ma sooviksin äh, parlamenti julgustada institutsioonide vahelise kokkuleppe seitse pluss kaks osas kokkuleppele jõudma ka teiste institutsioonidega, aitäh, suur tänu, ütleb härra esimees ja veel kord äh, kolleeg Brežina, palun, härra raportöör. Dámy a pánové, všem děkuji za uh, eh, její... Lugupeetud daamid ja härrad, ma tänan kõiki sõnavõtjaid. Sooviksin eelkõige rõhutada ka eelarve äh, aspekti, mida mainis ka proua Hertsog. Tõepoolest on hädavajalik ähm, tuumauuringute edasiviimiseks, et meil oleksid tagatud ka vastavad finantsvahendid. tõsi on ka see, et ähm, mõningad kolleegid ähm, rõhutasid investeeringut inimressurssidesse, paar kolleegi mainisid ka selle küsimuse olulisust see, mis meid ITER-i puhul kõige rohkem huvitab, on, on seotud samas ka Euroopa Liidu nõrkusega ja see on seotud just suurprojektide mm, haldamise ja juhtimisega, seda ka härra Tošelevski arvatavasti mainis oma, äh, mõtles oma sõnavõtus proua Hübner rääkis sellest, kui olulised on avalikud suhted ja kommunikatsioon ja et tuumaenergia küsimusi tuleb äh, ka mm, kohaselt selgitada mm, meie kodanikele. nüüd edasi järgmise kolleegi kommentaar, mina samuti toetan seda mõtet, et igasuguseid teadusuuringuid tuleb äh, seirata ja kontrollida, nii et mina toetan täielikku ähm, läbipaistvust. ma olen ka selle vastu, et piirataks ähm, teadusuuringuid. ja see on seotud ka järgneva põlvkonna reaktorite teadusuuringutega. ma tean, et mõningad delegatsioonid ei soovi selles suunas minna, aga ma soovisin rõhutada, et et kui me varem oleme mingil põhjusel tehnoloogia osas teinud allaandmisi, siis see ei ole kunagi endaga kaasa toonud positiivseid tulemusi hiljem. nüüd, mis puudutab härra Rüübiki ettekannet, siis ka mina toetan seda, et mm, Euratomiga tõepoolest ja mm, aatomienergia areng, agentuuriga tuleb koostööd tugevdada ja ka proua Audi rõhutas mõningaid ka minule väga olulisi punkte, nii et äh, üldiselt ma võin öelda, et meil on muudatusettepanekute tegemiseks väga vähe aega jäänud, kuues september on juba tähtaeg. ja seetõttu ma loodan, et äh, minu koostöö variraportööridega sujub äh, hästi ja et me saame oma praegusest ajakavast kinni pidada. nii et ka meie teadusuuringud äh, tuumatehnoloogia valdkonnas saaksid sujuvalt edasi minna järgnevatel aastatel. härra esimees, äh, suur tänu. niisiis, te rääkisite ka juba ajakavast. Äh, see on väga napp, aga niimoodi on see kokku lepitud. ja me peame selle teemaga lõpuni jõudma ja ma siis ka paluksin ka kõiki kolleege, et te aitaksite sellest tähtajast kinni eh, pidada. Eh, härra Brežina tegi väga palju tööd eh, oma puhkuse ajal ära, nii et ka meie peame nüüd tegema omalt poolt kõik selleks, et me saaksime selle teema aruteluga õigeaegselt lõpuni jõuda. me teame, et siin on tegu väga keerulise poliitiliselt, samuti keerulise teemaga, aga ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu. ja äh, järgmise punkti juurde me veel minna ei saa, sellepärast et praegu on veel liiga vara, me peame kella kümneni ootama. nii et äh, teeme väikese pausi ja kell kümme jätkame. lugupeetud daamid ja härrad, kui soovite, võime alustada, kui ei soovi. jah. One minute, please, ladies and gentlemen. üks minut palun veel. lugupeetud daamid ja härrad ja härra Hännan soovib meile millestki rääkida. palun, teie kord. suur tänu, härra esimees mul on äh, väga kahju, et ma pean äh, rääkima nii väiksest murest, aga mul on tõesti äh, väga oluline probleem valjuhääldiga. ma kuulasin prantsuskeelset tõlget, mis on suurepärane, aga see tuleb väga vaikselt minu klappidesse. ja see tähendab, et ma pean siis oma klapid täisvõimsuse peale keerama ja kui keegi räägib hiljem, siis tule, tuleb see jällegi täi-, täisvõimsusel mulle kõrva ja siis ma pean jälle kõlarid maha keerama. nii et ma ei sooviks hakata siin äh, parlamenti kohtusse kaebama, sellepärast et ma olen, jään seetõttu kurdiks ja kas te saate midagi teha, härra esimees? jah, me üritame midagi teha, nii et me tõesti ei saa lubada seda, et te jääksite siin kurdiks. nii et võib-olla Prantsuse kabiin saaks lihtsalt natukene valjemini rääkida, aga seda juhtub küll väga harva, et prantslased on äh, tasased niisiis, Prantsuse kabiin tegeleb sellega. kui paremaks asi ei muutu, siis palun andke teada. igal juhul nüüd hakkame pihta. kõigepealt Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline tsiviillennundusalas teadus- ja arendustegevust käsitlev koostöömemorandum ja me peame seda hääletama elektrooniliselt, ma loodan, et kõikidel on kaardid kaasas ja siis me saamegi kohe selle hääletuse juurde minna, vaadata ka, kas meie hääletusmasinad töötavad ja hääletus on alanud. nelikümmend kuus poolthäält, poolthäält, üks vastu, erapooletu ei olnud, nii et sellega olen selle asja ära arutanud, raportööril on hea meel. nüüd kaksteist. päevakorrapunkt kaksteist. see on natukene keerulisem ja põhjalikum raport kolleeg Mattiaselt ja siin on ähm, väga palju hääletuspunkte, nii et me peaksime nüüd üritama üheskoos hakkama saama. nüüd kõigepealt kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Kak-, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud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 kakssada neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kolmkümmend kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss äh, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletu vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kuus äh, suulise muudatusettepanekuga, koos suulise muudatusettepanekuga poolt ähm, proua Mattias, kas te soovite sõna võtta? ei soovi, selge. kakssada üheksakümmend kuus äh, koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kolmsada kuus poolt. kolmsada kuus, kolmsada kuus, siin on veel üks suuline muudatusettepanek, aga seda mul veel ei ole kas teil on olemas see suuline muudatusettepanek kolmesaja kuuenda kohta, proua Mattias, palun? suur tänu, härra esimees. ma loen selle suulise muudatusettepaneku inglise keeles ette, nii et et ähm, ajapiir kakskümmend kakskümmend vaadatakse üle ja seetõttu palub komisjonil üle vaadata üldised äh, kulud ja teha ettepanekud hoida kulud võimalikult äh, madalad. kas keegi soovib sõna selle kohta, kas Sibera esimees ei soovi? siis kolmsada kuus koos suulise muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu. ma vaataksin uuesti, kolmsada kakskümmend kuus poolt vastu, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud võib-olla peame elektrooniliselt hääletama, kolmsada nelikümmend üks elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu. vastu võetud. kolmsada nelikümmend üheksa kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu. veel kord, kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd äh, üks poolt, vastu, erapooletud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm era-, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt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 FM-ilt A, B, C ja kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd FEM äh, komisjon viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kaheksateist osade kaupa hääletus esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, era-, erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Pesh neliteist, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi üheksa poolt vastu, erapooletu vastu võetud. see oligi kõik. ja nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud, palun hääletage. And the vote one, one EPP too many. One EPP too much? üks Rahvapartei äh, liige on üle. ei, nüüd on korras. ja nüüd hääletus on lõppenud kõik on õigesti läinud ja selge häälte enamusega vastu võetud, õnnitlused proua Mattiasele. suur tänu. suur tänu ka kõikidele, kes äh, siin kaastööd tegid, äh, koordinaatorid, variraportöörid ja kõik teised, et äh, kompromissidega tegite meie elu hääletusel natuke kergemaks ja proua Mattiasele on sõna. suur tänu, härra esimees tavatingimustes äh, ma sellist asja ei teeks, aga siin on tegu erakorralise olukorraga ja mina sooviksin tänada kõiki kaastöötajaid, sellepärast et olukord oli tõesti mm, erakorralise olukorraga ja kolleegid tõesti äh, katkestasid oma puhkuse selleks, et äh, aidata mul selle raportiga tööd teha ja kaastöötajad olid väga professionaalsed oma töö tegemises ja nii et ma tõesti sain igakülgset tuge ja tänan neid kõiki. suur tänu! nüüd kolmteist, päevakorrapunkt kolmteist, siin on proua Tsavela raportööriks. ka siin on meil hääletusnimekiri olemas. ja alustame hääletust. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, ei, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksa, kaheksas osa, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, era-, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu veel kord, teine osa muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud. muudatusettepanek üksteist, teine osa, kontrollime elektroonilise hääletuse teel. üks Rahvapartei liige on üle. ikka on veel üks üle. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kolmteist poolt, vastu. kolmteist veel kord, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletult vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt kas ma unustasin midagi ära, küsib härra esimees. kakskümmend üks, me peame ka seda hääletama, kakskümmend üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakskümmend kolm. kakskümmend kolm. kakskümmend kaks ka, kakskümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt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 kolmkümmend kuus langeb ju ära, kui kolmkümmend neli vastu võetakse, niisiis kolmkümmend kaheksa on poolt, vastu, erapoolt vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooltud vastu võet-, äh, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu vastu võetud. ja lõpphääletus, hääletus on alanud. jälle on üks Rahvapartei liige üle, mis siin küll toimub? kas midagi on ju puhkuse ajal juhtunud? hääletus on lõppenud ja vastu võetud õnnitlused proua Otsa-Veelale, õnnitlused kõikidele asjaomastele kolleegidele ja nüüd Pütikohveri raport. härra Turmes soovib sõna võtta. härra Pütikohver ei saa täna ise kohal olla ja oma nimel palus et ma tänaksin variraportööre hea töö eest aga hääletusel me äh, hakkame rääkima ka ITER-i ähm, reaktorist ja rohelistena ähm, me leiame, et kui endiselt üritatakse olukorda siin kuidagi li nii lilleliselt äh, äh, edasi anda, siis me hääletame selle vastu aga kas ta teistes valdkondades oli arvamuse koostaja rahul, nüüd küsib härra esimees, see on väga hea, et ta oli siis rahul teiste valdkondadega ja nüüd me tuleme hääletuse juurde ja paneme siis tema arvamuse protokolli kirja. nüüd ma pean hakkama numbreid nimetama, kuuskümmend kakskümmend kaheksa poolt, vastu kuuskümmend, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, äh, tagasi lükatud. ja nüüd edasi. kuuskümmend, kakskümmend kuus, äh, kontrollime, niisiis kontrollime, kuuskümmend, kakskümmend kaheksa, kontrollime elektrooniliselt. kuuskümmend, kakskümmend kaheksa ja hääletus on alanud.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 erapooletud, vastu võetud. null üks, null üks poolt, vas-, kuuskümmend üks, null üks. kuuskümmend üks, null üks. kuuskümmend üks, null üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu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 viisteist on niisama, äh, üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. null kaks, null kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. null kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kontrollime, kontrollime kakskümmend üks kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, nelikümmend kuus, parandab härra esimees, nelikümmend kuus poolt. vastu, erapooletud. vastu võetud. nüüd osade kaupa hääletused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 Äh, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. tagasi lükatud, küsib härra esimees. ei ole vaja hüüda enne mind, kas on vastu võetud või tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, langeb ära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 erapooletud. mida rohelised teevad? üheksakümmend kaks. veel kord palun, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kas see, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja ühehäälselt tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu. ja ei saa täpselt aru. seitsekümmend üks veel kord, poolt. vastu. kontrollime seitsekümmend üks, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kümme, sada kümme poolt, vastu, erapoolt tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletult vastu võetud. järgmine langeb ära, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ka kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. suur tänu ja palun andke õnnitlused edasi ka härra Pütikohvrile ja härra Eland saab veel sõna, vabandust, ei märganud teid ennem. lugupeetud kolleeg, lugupeetud kolleegid, ma sooviksin tähelepanu pöörata sellele, et me ei kommenteerinud seda, mida härra Turmes öelda, et eh, eelarveprotsessis meil on väga keeruline oma seisukohta läbi suruda, sellepärast et eelarveprotsessis on osalejaks ka meie oma äh, pädev komisjon, et kui, kui meil on äh, kolleegid, kes äh, kompromisse teiste fraktsioonidega läbi arutavad, siis kui kui mõni fraktsioon selle põhiseisukoha vastu hääletab, siis see raskendab meie olukorda eelarve aruteludes. nii et eelarve aruteludes selline lähenemisviis väga olulises küsimuses, mis puudutab siis meie eelarvepädevust, ähm, siis seda see selline käsitlus, nagu täna siin raportöör meile esitles, ähm, on meie jaoks väga negatiivne. härra Turmes, palun mõistke, et ITER-i projekt on maksnud nii palju miljardeid, aga siin on tehniliselt veel väga toore projektiga, et ja kui meie parlamendina siin ei küsi detailsemaid küsimusi, et näiteks eh, näiteks sellised, mida näiteks eh, jaapanlased ei saa tarnida sellepärast, et Fukushima katastroofi järel mõningad tehased hävisid ja, ja nii edasi nii et kui me soovime jääda ausaks, siis ka Saksamaa äh, CDU parteis on inimesi, kes on esitanud teatavaid kõhklusi, nii et ma arvan, et meie peame oma arvamuses olema ikkagi äh, nüansirikkamad, härra esimees. võtan selle teatavaks, aga siin on tegu nüüd üldise minupoolse märkusega. esiteks, igal äh, ühel ja igal fraktsioonil on kohustus ja õigus ähm, hääletada nii, nagu nende poliitiline seisukoht äh, neile seda Ähm, võimaldab. aga on ka selliseid küsimusi, mille puhul meid teistes nõukogudes, meid kuulda võetakse ainult sellisel juhul, kui me oleme ühtsed, sellisel juhul me saame oma arvamust paremini läbi suruda. aga siin on tegu põhimõtteliselt väga olulise teemaga ja me kõik peame sellega arvestama. ja siin on tegu väga keerulise huvitava küsimusega ja paraku on siin tegu ka poliitiliste erimeelsustega, siia ei ole mitte midagi parata. nüüd järgmine päevakorrapunkt viisteist, kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine ja kui olete nõus, siis kõigepealt annaksin sõna kolleeg Patricellole sest tema on ka raportöör. daamid ja härrad, kas oleks võimalik, et te natukene vaiksemad oleksite? üks minut, palun. härra Patricello, palun, oodake palun üks minut. Presidente, io gradirei se potesse parlare prima la Commissione per, giusto per... suur tänu mulle meeldiks tegelikult, kui komisjon räägiks äh, ennem ja teeks pisikese sissejuhatuse nendesse sätetesse. mis äh, tegelikult on meie ITER-i äh, tööga seotud, võib-olla komisjon võiks ennem rääkida. Mm jah, niimoodi oli ka ette nähtud, et komisjon kõigepealt räägib, aga ma tahtsin teile tegelikult äh, kõigepealt sõna anda, aga kas olete nõus sellise menetlusega? olete nõus, sellisel juhul kõigepealt saab komisjoni esindaja sõna ja kes on teie esindajaks? Augusto Gonzales, palun, teie kord. et võib-olla saaksite nüüd sõna võtta. Um... suur tänu, härra esimees. kõigepealt, mis puudutab äh, meie teatist. ja äh, kasu meie kodanikele. tegemist peaks olema instrumendiga, mis, äh, millest saavad kasu Euroopa Liidu poliitikad ja Euroopa Liidu kodanikud. ja kodanikud saavad kasu sellest valdkondades nagu keskkond, kliimamuutuse vastane võitlus, julgeolek, humanitaarabi, arenguabi, transport ja äh, Space aitab kaasa Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisele, see toob meile uut, uut teadmi-, uusi teadmisi, innovatsiooni ja rohkem tähelepanu rahvusvahelisel areenil sel taustal võib öelda, et teatises on komisjon toonud välja Euroopa Liidu prioriteedid Space'is osalemiseks, kõigepealt Galileo äh, programm, mis aitab kaasa meie kodanike heaolu tõsta, transport muutub äh, arenenumaks, meie avalikud äh, ühiskondlikud transporditeenused paranevad ja nii edasi samuti transpordi, telekommunikatsiooni ja keskkonna julgeoleku vallas äh, läbiviidavad teadusprogrammid on olulised. teiseks, ähm, julgeoleku- ja keskkonnaprogrammi järelevalve, see programm äh, GMIS äh, on oluline kliimamuutuse ja julgeoleku analüüsimiseks, see aitab kaasa kodanikukaitse standardite tõstmisele mis samuti mõjutab meie kodanike igapäevast elu, samuti toob see kaasa uusi ärivõimalusi äh, ja infoallikaid. kolmas prioriteet oleks julgeolek. seal on kolm telge. kõigepealt äh, GMIS-i potentsiaal piiri järelevalves äh, merealade järelevalves, teiseks koordineerida äh, space äh, infrastruktuuri kriisi haldamises ja julgeoleku eesmärkide täitmiseks. kolmandaks äh, tuleb kaitsta äh, taristut ennast näiteks radiatsiooni eest. Space'i taristu on oluline meie kodaniku, meie ühiskonna heaolu seisukohast. komisjon näeb, et Euroopa Liit võiks toetada Euroopa pingutusi selles valdkonnas, mis puudutab finantskülge, siis loomulikult tuleb kinni pidada mitmeaastase finantsraamistiku piiridest. komisjon rõhutab, et sõltumatu juurdepääs on strateegia eesmärkide seisukohast möödapääsmatu sellele tööstusvaldkonnale tuleb pöörata eraldi tähelepanu. kahe tuhande kümnendal aastal selle tööstuse käive oli kuus koma üks miljardit eurot ja selles valdkonnas on aktiivsed tuhanded inimesed. seega mängib see olulist rolli meie igapäevaelus, satelliidid äh, võimaldavad meile võim juurdepääsu mitmetele kommunikatsioonikanalitele, äh, kiire internet, äh, raadio ja nii edasi. samuti võimaldavad need kasutada kiiremini hädaabiteenuseid ja muid teenuseid. satelliidid on olulised ka meie Euroopa digitaal- päevakorra seisukohast. teadusuuringud ja innovatsioon peavad tagama seda, et Euroopa Liidus, Euroopa Liit jääb ka selles valdkonnas konkurentsivõimeliseks. teadusuuringud peaksid iseäranis toetama kriitiliste tehnoloogia valdkondade arendamist, iseäranis neid valdkondi, äh, peetakse siin silmas, kus on võimalus läbimurdetehnoloogia tekkimiseks, mis komisjon leiab, et äh, koos äh, liikmesriikidega tuleks äh, luua kosmose tööstuspoliitika, mille eesmärgiks oleks tööstusbaasi loomine, mis oleks tasakaalustatud, sealhulgas ka VKE-d, konkurentsivõime tõstmine rahvusvahelisel tasandil, sõltumatu, sõltumatuse tagamine tegijatele, samuti ka teenuste ja toodete turu väljaarendamine. nii nagu teate, siis on kirjas siis on rahvusvaheline koostöö möödapääsmatu. Euroopa Liit peab oma dialoogid süvendama strateegiliste partneritega nagu USA ja Venemaa ja samuti tuleb meil arendada välja ka äh, suhted ja koostöö Hiina Rahvavabariigiga. Aafrika äh, tuleb ka eraldi tähelepanu pöörata selleks, et äh, Aafrika saaks kasu Euroopa Liidu ekspertteadmistest. ja lõpetuseks äh, komisjon leiab, et me peaksime vaatama äh, kosmose valdkonnas koostööd äh, liikmesriikidega, Euroopa Kosmoseametiga ja me peame vaatama, kuidas on võimalik koordineerimist parandada ja parandada ka kosmoseprogrammide haldamist. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! ja pärast seda ettekannet annan siis sõna härra raportööle Patricellole ja siis saad ülejäänud sõna. <clears throat> suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada komisjoni selle väga selge vastuse eest ja tegemist on väga keerulise valdkonnaga ja väga huvitav on kuulda, mida tööstuse peadirektoraadil on selle kohta öelda. Euroopa Liidu kosmosepoliitika, äh, mis teenib kodanike huve, on väga teretulnud. ja tegemist peab olema kindlasti ambitsioonika äh, strateegiaga. see on üks võimalikke kasvumootoreid meie ühiskonna jaoks mis toob kaasa ka äh, lisandväärtust meie kodanike igapäevaellu. ja Euroopa Liidul on äh, Lissaboni lepingu järel vastutus koordineerida kosmosepoliitikat äh, ja kosmoseprogramme, mida läbi viiakse liikmesriikide tasandil Äh, ühine lähenemine soodustab äh, tehnoloogilist äh, teadusuuringute alast progressi ja minu raport, mille ma esitan teile järgmiste nädalate jooksul, toob välja mõningad asjaolud, mis on minu meelest väga oluliseks selleks, et täielikult e, e, ellu viia seda, mida soovime. ja aitab täiendada komisjoni tänast teatist see muudab kosmosepoliitika usaldusväärseks ja usaldusväärsust tagame me ainult siis, kui ambitsioonikaid eesmärk, ambitsioonikatele eesmärkidele eraldatakse ikka piisavad rahalised vahendid. meil on vaja finantsvahendeid, mis suudavad, mis võimaldavad meil eesmärke saavutada, Galileo, Gemest ja teised tegevus selles valdkonnas peab olema pikaajaline ja jätkusuutlik ja meil peab olema ka võimalus, meie tööstusel peab ka olema võimalus oma tegevusi pikaajaliselt plante-, planeerida. selleks on vaja komisjoni ressursside garantiisid ja tagatisi. tehnilised meil on vaja järjepidevust teenuste valdkonnas, ka tehnoloogia arenedes, satelliitsüsteemid, mis pole täiuslikud, ei ole ka konkurentsivõimelised. ja Galileo investeeringud on hädavajalikud Äh, ja neid tuleb ette näha Euroopa Liidu eelarves, mitte viia neid Euroopa Liidu eelarvest väljapoole, äh, vastasel korral programm leiaks äh, hääbuks ja meil on vaja selle programmi toodetavat lisaväärtust meie kogukonna ja meie kodanike jaoks. me peame kandma ka eelarveliselt oma vastutust ilma selleta, ja jää meie kosmosetööstuse ellu. kosmosetööstus vajab järjepidevust selleks, et saavutada ambitsioonikaid äh, eesmärke ja jääda rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks. mis puutub äh, finantsaspekte, aspektidesse, siis äh, ka teiste ametitega suhete selgitamine, ühiste programmide haldamise vallas näiteks oleks teretulnud. me peaksime paika panema ka põhimõtted meie kosmoseressursside kaitsmiseks rahvusvahelistes pro programmides, me ei tahaks ka tegevusi korrata, samuti meie taristud liikmesriigid juba investeerivad sellesse valdkonda võib-olla. mis puudutab Euroopa Liidu kosmosepoliitikat, siis äh, me võime jätkata oma tööd Lissaboni leppe artiklist sada kaheksakümmend üheksa lähtuvalt ja Äh, tegemist on valdkonnaga, kus jätkusuutlik äh, areng äh, on meie möödapääsmatu eesmärk. kolleeg Klante, palun. jah, suur tänu, härra esimees. ma arvan, et komisjon tegi vägagi selgelt selgeks, milline kasu on kosmosepoliitikal ja see tuleb sellest dokumendist ka väga hästi välja ja ma arvan, et parlament toetab ka seda. ma tahaksin aga keskenduda kolmele punktile, mis kohe kindlasti toob endaga kaasa vastuolusid aruteludes. kaks, need on küsimused, mille puhul me peame ka mõtlema, kuidas tulevikus neid asju reguleerida. Ka-, kahte asja juba mainiti, ka mina leian, et vahendite leidmise puhul me peaksime rohkem vastama oma nõudmistele, me räägime muudkui aga kosmosenõukogudest ja suurtest otsustest, mida seal vastu võetakse, kuidas seal üksteisele õlale patsutatakse, aga samal ajal rahandusministrid ei leia hiljem vahendeid nende eesmärkide täitevii-, täideviimiseks. siis teiseks, et need vahendid oleksid väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, siis mina olen selle vastu. kui me soovime Euroopa Liidu tasandil midagi ellu viia, siis me peaksime seda tegema tõesti institutsioonide siseselt ja Euroopa Liidu äh, rahastamisega. teiseks peame me nende projektide puhul tähelepanu pöörama ka sellele, et meil oleks keegi, kes pakuks ka täideviimise teenust. Galileo puhul oleme me seda näinud, et koostöö ESA-ga on päris hea, kuid meil on ikka ja jälle probleeme, sellepärast et ESA pädevused ja ESA omanikud, ESA nõukogu, neil ei ole samasuguseid pädevusi kui Euroopa Liidul. Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriiki ja kui me räägime siin konkurentsist Euroopa Liidus, siis seda tegelikult väga palju ei ole, sest on ainult äh, mõningad ettevõtted, mis selle valdkonnaga tegelevad, siis tuleb hoolitseda selle eest, et äh, need liikmesriigid, mis otseselt ESA kosmosepoliitikas ei osale, siiski kaudselt tehnoloogiatööstuse kaudu sellest poliitikast kasu lõikaksid. tahaksin veel vihjata ka sellele, et juuli keskel käisime mõnede kolleegidega Roomas esimesi programme vaatamas. väga tore oli Galileod äh, ka omal nahal tunda, nii et nii-öelda käsi külge panna, mitte ainult kuulda sellest programmist ja me peaksime nüüd mõtlema, et millised innovaatilised võimalused on veel nende programmide taga, seal räägiti näiteks päikesepatareidest kui energiaallikatest, seal on väga palju võimalusi, mida me veel ei suuda endale ette kujutada ja fotokolvaanika osas võime tõesti veel oodata suurt revolutsiooni. ja kolmandaks vastuoluliseks küsimuseks on ka see Äh, topeltkasutamine ehk tsiviilne ja sõjaline kasutamine Galileo satelliitide puhul. mina raportööri puhul, raportöörina olen Galileo puhul öelnud, et mul pole mitte mingit Äh, muret sellega, et me kasutame satelliitide signaale rahuvalvemissioonidel selleks, et me ei sõltuks ainult GPS-süsteemidest. kuid meil on kolleege, kellele see ei meeldi. mulle on tõesti ka helistatud viimasel ajal ja räägitud sellest, et me siiski sõjaliselt neid süsteeme ei kasutaks. ma arvan, et me peaksime kodanikele selgeks tegema, et me ei soovi, et Äh, me kasutame sõjalisi vahendeid rahu valvamiseks, samal ajal aga rahuvalvajaid ei kaitse kõikide vahenditega, mis meil kasutada on. nii et ma arvan, et seda tuleks veel selgemalt välja tuua, suur tänu! suur tänu, kolleeg Remek, palun! Äh, äh, suur tänu, härra esimees! ka mina hindan kõrgelt asjaolu, et nüüd meil on see komisjoni teatis, leian, et tegemist on õige, sammuga õiges suunas. Euroopa Liidul pole pikka aega olnud sellist dokumenti ja ma ei hakkaks siin kordama juba eelpool öeldud, kuid rõhutaksin mõningaid asjaolusid. Euroopas, Euroopa õlul asub mineviku pärand mis koosneb äh, meie teadmistest, meie kogemustest. mina mäletan, et äh, Ameerika Ühendriigid äh, ja Nõukogude Liit omal ajal võistlesid kosmosesse pääsemise nimel ja mina võitlesin ja töötasin ida poolel selles võistluses ja ja hoolimata tihedast konkurentsist seitsmekümne viiendal aastal ühiselt kasutati siia Apollo projekti ja sellest oli kasu valdkondades, milles igasugune koostöö tundus võimatu. loodi näiteks ühine vene-inglise kosmoseleksikon millest ammutas kasu kogu rahvusvaheline kosmosealane koostöö. Euroopal kui sellisel ei olnud oma tähtsat rolli mängida sel ajal, kuid hoolimata sellest, et Euroopa kulutas vähem raha, suutis Euroopa siiski sammu pidada kahe superriigiga. aga nüüd on muutunud Euroopa, on muutunud äh, kogu maailm ja mul on väga hea meel, et meil on oma kosmosestrateegia tervitan asjaolu, et selles dokumendis on sellised asjad nagu äh, Galileo, EGNOS, äh, GMS, Glante. Äh, loomulikult kosmosepoliitikal on oma mm, julgeoleku aspekt dokumendis äh, on õigusega pandud rõhku sõltumatusele ja iseenesest äh, mõtlen ma siin gurukompleksile. Äh, mis on äärmiselt oluline. ma arvan, et meil on vaja tulevikku suunatud dokumenti, mis on piisavalt paindlik, et seda saaks muuta, kohandada vastavalt äh, meie väljakutsetele ja uutele avastustele, mis äh, tulevikus kindlasti esile kerkivad. loomulikult me kõik püüame, püüdleme äh, kosmosepoliitika peale, mil see oleks kahe jalaga maas. ja koos, kooskõlas äh, ka meie äh, rahva soovidega ja me peame aitama inimestel mõista, mida see kosmosepoliitika üldse tähendab. ma ei hakkaks siin üksikasjadesse laskuma, kuid äh, loodan, et meil õnnestub seda sõnumit anda edasi. ja anda edasi sõnumit, et kui me täna hoiame kokku selles sektoris miljoneid siis äh, äh, kaotame me seeläbi lähitulevikus miljardeid ja me ei tohiks seda ka eelarvet planeerides unustada. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím ke svým kolegům. Eh, eh, härra Tošnovski. Suur tänu, härra esimees, olen nõus kolleegidega, ega hakkasin kordama seda, mida kolleegid on juba öelnud. usun, et tegemist on dokumendiga, mis on äärmiselt oluline osaliselt sellepärast, et selles dokumendis on kirjeldatud mm, seda kosmosetaristut, mida Euroopal on vaja. tegemist on valdkonnaga, mille puhul äh, liikmesriikidel eraldi oleks äh, suuri raskusi liikmesriigid ei suudaks kosmosetaristuid äh, välja arendada ja see on suurepärane näide sellest, äh, kuidas Euroopa saab oma äh, rahalised vahendid, oma pingutused koondada, et siis hiljem kõigest sellest ühiselt kasu lõigata. kosmosetaristu on ähm, kindlasti valdkond, mille puhul ähm, mis on oluline, äh, kosmosetehnoloogia aitab äh, meil edasi arendada ka näiteks maatransporti suunas, äh, mida me ei oska täna võib-olla ettegi kujutada, oleme nõus härra Klantesega, olen nõus härra Klantesega, et et äh, meil on kindlasti vaja ka selgeid äh, rahastamise allikaid, äh, mis oleksid jätkusuutlikud, sellepärast et kõige hullem, mis sedalaadi projektidega üldse juhtuda võib, on olukord, kus neid ligadi-logadi hakatakse ellu viima ja seda iseäranis, mis puudutab rahastamist. selliste programmide varasemad kogemused on meile hoiatuseks. Galileo vajab haldamist nagu kord ja kohus ja seda ka äh, loomulikult äh, GMS. ma arvan, et äh, rahavoogude, rahastamisvoogude tähtsust ei saa siin liigselt rõhutada me ei taha korrata Galileo äh, kogemust, mis oli meile kõigile äärmiselt äh, ebameeldiv. me peame äh, olema sihikindlamad, peame see rõhutama, et tegemist on pro-, projektiga, mis toob meile kasu tulevikus julgeoleku valdkonnas, transpordi valdkonnas ja ka teistes valdkondades. ning äh, oleks äärmiselt kahju, kui me lihtsalt äh, unustaksime kõik selle raha, mille me oleme juba nende pro projektide elluviimisse investeerinud. mul on väga hea meel, et te toetate meie poolt äh, seatud eesmärke valitud teed, oleks kahju, kui meil oleks rahastamise või kosmosetaristute eesmärkide osas äh, lahkhelisid. kolleeg Weber. suur tänu ja kolleeg Weber. Euh, suur tänu, ka mina kasutaksin võimalust äh, mille on andnud meie raportöör Patricello ja tahaksin äh, jällegi häirekeele äh, lüüa, äh, lüüa seoses GMS-i ja tulevikuga. mu kolleegid on juba rõhutanud igaüks omal moel, kui oluline on see programm meie kõigi jaoks ja oluliste, oluline probleem toodi siin ka välja, kõige olulisem probleem, see on finantseerimine, täna äh, on investeeritud üle kolme miljardi euro kosmose, Euroopa Kosmoseagentuuri poolt ja Euroopa Liidu poolt. ja Neid on kasutatud tõhusalt ja meie suureks üllatuseks Euroopa Komisjon äh, kahekümne üheksandal juunil tegi ettepaneku GMS-i programmi äh, rahastamiseks väljaspool järgmist mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja anda võimaluse liikmesriikidele selles programmis osalise, osalemiseks. see ettepanek on äh, tõsine oht Euroopa tasandi äh, juhtimise osas, ka kliimavastases võistlus, kliimamuutuse vastases võitluses ja ka Euroopa tööstuse jaoks. tegemist on unikaalse programmiga kogu maailmas, millel on võimalik, mis võib tuua äh, Euroopa Liidu äh, maailma liidriks selles äh, valdkonnas. vastupidiselt komisjoni ettepanekule GMS e programm on teine Euroopa kosmoseprogramm äh, ja seda tuleb äh, rahastada ka tulevikus Euroopa Liidu eelarvest. vastasel korral äh, võib juhtuda, et see programm järk-järgult hääbub ja ma ei pea siin rõhutama, millises majanduslikus kontekstis me praegu tegutseme. riigid üritavad praegu kärpida, kus vähegi võimalik ja loomulikult sellisel juhul, kui anda riikidele valik, siis riikide panused vähenevad. niisiis Euroopa Liidu äh, osalus, tugev osalus on möödapääsmatu, sellepärast et GMS-i ja programmi edu äh, järgmise äh, mitmeaastase raamistiku ajal sõltub sellest, kas eraldatakse Äh, sellele äh, piisavad rahalised vahendid, kaheksasada neli miljonit eurot. meie eelarvega tegelevad kolleegid annavad endast parima selleks, et äh, kanda hoolt selle eest, et GMS-i e programm jääks meie mitmeaastasesse finantsraamistikku ka järgmisel eelarveperioodil. Angeelika Niiber, jah, suur tänu, härra esimees suur tänu paljudele kolleegidele, kes GMS-i projekti finantseerimisküsimusi juba tõstatasid, ka mina tahtsin sellele küsimusele oma sõnavõtus keskenduda. ja mul on märkused ja konkreetne küsimus komisjonile. komisjoni teatis, kolleegid juba mainisid, seda puudutab just GMS-i rahastamist väljaspool eelarvet aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend samal ajal öeldakse samas teatises, et tegemist on GMS-i projekti puhul prioriteetse projektiga. tahaksin komisjoni käest teada saada, kas meie eesmärgiks ei peaks olema järjekindel poliitika. kuidas on see aga võimalik, kui ma oma teatises ütlen, et tegemist on prioriteetse projektiga ja see tähendab siis ju ka seda, et rahastamine on tagatud ühenduse eelarves ja teiseks nii kiiresti kui võimalik sellepärast äh, palun, et komisjon selgitaks seda. kolleegid ütlesid juba, et me ei võitle ju siin mitte komisjoni vastu, nimelt komisjonil peaks olema sama eesmärk nagu meil. me soovime tõhusaid meetmeid kosmosepoliitika jaoks selleks, et GMS-i ja Galileo ja teisi projekte võimalikult kiiresti ellu viia. ja tegelikult meie vastaseks peaksid olema siin liikmesriigid. ja sellepärast ma küsingi nüüd, et kuidas on võimalik, et siin on nii järjepidematu lähenemine ja loodan, et komisjon kuidagi vastab sellele ja tõesti vaatab täpsemalt ja selgemalt seda küsimust. suur tänu! jah, tulen ka selle juurde tagasi, sest tõesti tegemist on küsimusega, millele tuleb vastus leida ja võib-olla saaks komisjon kohe sellele küsimusele vastata. kas ma võiksin paluda, et te kohe val-, vastaksite, härra Gonzales? suur tänu, härra esimees. komisjoni arvates äh, ei ole mingisuguseid vastuolusid äh, komisjoni ettepanekus äh, rahastamise kohta oma teatises äh, seoses äh, mitmeaastase finantsraamistikuga. meie kohustus on rahastada kõiki Euroopa Liidu poliitikaid. komisjon on teadlik sellest, et Galileo ja GMS on olulised, kuid ta eristab neid kahte Galileo puhul on äh, Euroopa Liit äh, ainukene alustala. Äh, ja komisjon peab pakkuma rahastust Euroopa Liidu kõikidele poliitikatele vastavalt võimalustele ja seetõttu GMS on komisjoni teatises olemas endiselt ja komisjon on püüdnud leida alternatiivse rahastamise viisi GMS-i äh, rahastamiseks väljaspool Euroopa Liidu eelarvet. tegemist on äh, keerulise ülesandega meie jaoks, kuid äh, komisjon on püüdnud leida sobiva lahenduse selleks, et GMS-i ka tulevikus rahastada. kuidas täpselt ja, ja, ja, ja seda tuleb loomulikult kohandada, see selgub hiljem. Ähm, jah, arvestame, et see oli teie katse vastata meie küsimusele, kuid te peaksite mõtlema ka sellele, et me peaksime olema ettevaatlikud, see puudutab ka komisjoni. härra Klante ju ütles seda, et me peame nüüd rahvale selgitama, et kosmosepoliitika seisab uute väljakutsete ees, et tegemist on uue poliitikaga, mis on Lissaboni lepinguga Euroopa Liidu pädevuses Eh, kuidas me siis selgitame, et meil ei ole eelarvevahendeid, et neid ei ole ei projektidega ega üldiste poliitiliste suuniste jaoks? mulle tundub, et me ei ole eriti usaldusväärsed siin trummi taguda ja öelda, et meil on suured projektid, aga meil ei ole võimalik kuidagi tõestada, et meil ka vahendid nende rahastamiseks on olemas. ja selles mõttes ma kardan, et me ei ole eriti veenvad ja kui meil ei ole võimalik juba alustatud rahastamisi jätkata, siis tahaksin teada, kuidas me nõukogus läbirääkimistel veel eh, saame eurogi juurde veel uutele programmidele. kui mina oleks mõne liikmesriigi valitsusest, siis ma ütleks, et ei ole siin vaja juurde midagi kahmata. nii et tõesti selliste menetluste puhul tuleb äh, olla ettevaatlik, sellepärast et uute projektide jaoks raha leidmine on raske. nagu kolleegid ütlesid, tegemist on tähtsa projektiga. tõesti, seal on võimalik väga palju uusi potentsiaale tööstuse jaoks leida. mõeldes nüüd sellele, mis viimastel aastatel toimunud on, me peame endale selgeks tegema, et seal üleval taevas on tõesti suured potentsiaalid. ja nüüd kolleeg härra Patricellole on, et kas ta soovib veel kord sõna saada, palun No, diciamo che eh, nella mia relazione, seppur di sintesi, ho già... Suur tänu! ma juba kirjeldasin oma esimesi mõtteid seoses minu raportiga ja ma kirjeldasin ka minu esimesi reaktsioone komisjoni dokumendile. loomulikult meie prioriteediks on GMS-i e hoidmine Euroopa Liidu eelarve raames. see on äh, meie eesmärk, aga meie komisjon peab tegema selle kallal tööd. Äh, see, need arutelud jätkuvad, kuid äh, ma arvan, et kolleegid peaksid vaatama ka ettepanekut tervikuna ja me teeme seda kindlasti üksikasjalikult järgneva paari nädala jooksul. me anname endast parima ja korraldame ajurünnaku äh, nii meie kui komisjoni esindajatega, püüdes äh, leida lahendust, millel on võimalikult äh, suur toetajaskond, me peame siis pead kokku panema ja ühiselt mõtlema ja vaatama, kuidas saavutada edu selles Euroopa Liidu jaoks oluliseks, olulises küsimuses, mis on ka Euroopa kodanike jaoks oluline väga hea sellisel juhul. minupoolsed tänusõnad, tegu on väga olulise tegevusega ja üritame sellest teha olulise teema mitte ainult äh, vähestele spetsialistidele siin, vaid kui me tahame tõesti, et sellest saaks väga oluline teema, siis see peaks huvitama mm, rohkemaid komisjoni liikmeid, see ei ole küll minu ülesanne esimehena, aga aga kui ma vaatan kuidas käsitletakse siin eh, energia- ja kliimaküsimusi ja kui ma vaatan, eh, kuidas arutatakse tööstus- ja kosmoseküsimusi, siis ma leian, et eh, on vägagi kohane siin rohkem tähelepanu pöörata nendele teemadele, nii et me ei tohi vähe, ei tohi siin taanduda vaid kliima- ja energiaküsimusi äh, käsitlevaks komisjoniks ja seetõttu ma olen väga tänulik selle eest, et kolleegid tähelepanu juhtisid ka nendele teistele olulistele teemadele, nii et me võiksime siis rohkem toetust oma kolleegidele, kes tegelevad nende teemadega, äh, tegelevad osutada. nüüd jõuame edasi transpordi teema juurde, kolleeg Karinš on tegelenud selle teemaga ja annangi talle sõna kohe, päevakorrapunkt on meil kuusteist, palun, teie ettekanne. suur tänu, härra esimees lühidalt. tegu on siis arvamusega Transpordikomisjoni jaoks. Äh, ja see räägib siis Euroopa Ühtse Transpordipiirkonna tegevuskavast konkurentsivõimelise ja resu-, ressursitõhusa transpordi suunas. tegemist on valge raamatuga, katsun teha lühidalt, sellepärast et eks meie ennelõunane koosolek on juba ka pikaks venimas. kõigepealt me valge raamatu üldised eesmärgid on loomulikult toetamist väärt ja konkurentsivõime. meie energiat kokku hoidvates poliitikates ei peaks me poliitikate puhul me ei peaks samal ajal mobiilsusele piire seadma, me peame hindama kõiki meetmed, meetmeid läbi konkurentsivõimele, perspektiivi. Äh, me ei taha kaotada oma konkurentsivõimet. Äh, punkt kolm, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. info- ja kommunikatsioonitehnoloogial on suur potentsiaal äh, ja see aitab transpordiliikide vahelise, vaheliste võimaluste ärakasutamisele kaasa ja meil on paranemisruumi, tõhususe suurendamise ruumi, samuti ka jah, kui me kasutame ära infokommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali, on meil võimalik ka äh, vähendada vajadust mõningate äh, reiside järele. punkt number neli, Euroopa teadustöö võib aidata transporditõhusust parandada, seda tuleb kindlasti esile tuua, samuti peame toonitama, et teadustöö tulemusi tuleb ka äh, kanda üle äh, reaalsuseks ärimaailmas, äh, siis peab olema sellega oma kommertskülg punkt number viis, biokütused, ma arvan, et biokütuste, biokütuseid võib, äh, saab kindlasti rohkem kasutada, see aitaks äh, vähendada meie sõltumist äh, naftast või naftast, naftaga seotud toodetest. biokütuste toomiseks meie kütusesegusse tuleb seda kõigepealt selgitada meie tarbijatele, vähemalt minu enda koduriigis ei suhtu kodanikud biokütustesse äh, väga tervit-, äh, väga avatult äh, ja biokütuste kaasamine, suurem kaasamine, suurem kasutamine peaks seda tuleks kindlasti selgitada, nii et kõik saaksid aru, mis toimub täpselt ja kuidas see mõjutab nende autosid. nii et need on siis minu ettepanekud, need viis punkti ja ootan rõõmuga teie kommentaare suur tänu ja proua Hall. suur tänu, härra Karinš. tahaksin tänada teid äh, selle väga konkreetse kokkuvõtte eest. mina pööraksin rohkem tähelepanu teie arvamuse punktidele kaks ja viis. mul on hea meel, et te mainite siin energiatõhusust ja konkurentsivõimet ja mul on hea meel, et te energiasäästu ja konkurentsivõimet äh, koos käsitlete, kuid äh, äh, ma arvan, et meil on mitmeid tõendusi selle kohta, kuidas ressursitõhusus võib aidata kaasa meie konkurentsivõimeline, võtame näiteks komisjoni erinevad analüüsid, väikeste ettevõtete liit, väikeettevõtete liit on samuti kinnitanud seda, et algsed äh, investeeringud äh, võivad äh, mõne aasta jooksul olla, saada kaetud ja see aitab tegelikult meie konkurentsivõimet suurendada. Tõ-, sõidukite tõhusust suurendav tehnoloogia on juba olemas, me ei pea siin hakata, hakkama jalgratast leiutama, võime kasutada ära infot, mis on juba olemas ja ma arvan, et seda on märgata juba ka tarbijate käitumises minu oma koduriigis ja Ühendkuningriigis on äh, ostetud äh, vä-, vähese CO2 heitmega sõidukeid äh, viiskümmend protsenti rohkem kui varem ja, ja see näitab, et kodanikud on valmis käituma energiasäästlikult. mis puu-, puudutab punkti number viis, siis mul on väga hea meel, et te mainisite siin säästlikke biokütuseid, ma arvan, et see säästlikkus on siin äh, äärmiselt oluline me ei tea tegelikult aga, millised äh, biokütused äh, on äh, säästlikud, enne kui komisjon on teinud sellekohase ülevaate ja ma arvan, et kui see avaldatakse, siis me peame olema äärmiselt karmikäelised ja mina olen igal juhul nõus, et meie Euroopa Liidu kütusesegus peaksid olema esindatud säästlikud biokütused ja bioetanooli äh, puhul näiteks äh, ja võib öelda, et äh, me peame kindlasti kaaluma ennekõike neid biokütuseid, mis on säästlikud ja neid on ja teise põlvkonna biokütused on võib-olla kõige turvalisemaks lahenduseks, me kõik oleme veendunud selles, et tuleviku biokütuste tootmine peaks lähtuma ennekõike säästlikkuse põhimõtetest ja olen nõus ka arvamuse koostajaga selles osas, et selgitamine, teavitamine on möödapääsmatu, kui me tahame, et tarbijad ei, ei tunneks suurt muret arengute pärast. jah, suur tänu, härra esimees minu kolleeg Brita Tomson variraportöörina ei saa kahjuks kohal olla, nii et ma asendan teda. proua Tomson ja meie fraktsioon leiab, et selles arvamuses on väga palju huvitavaid aspekte tõstatatud, kuid äh, kahjuks ei räägita siin äh, elektriajamiga autodest, mis on Euroopa transpordi tuleviku jaoks väga tähtsad. kui me soovime süsinikdioksiidi vähendada, siis on meil vaja puhtamaid süsteeme, keskkonnasõbralikumaid äh, süsteeme ja sellepärast tuleks kaasata ka elektriajamiga autod siin tuleb mõelda selle peale, kuidas elektriajamiga autode la-, patareide laadimiseks elektrit saada, kuidas energiat äh, salvestada ja meil on vaja ka nutikaid võrgustikke, nendele me, me peaksime me keskenduma ja proua Tomson kavatseb teha ka vastavad muudatusettepanekud. Need olid proua Tomsoni arvamused ja minu enda arvamus, kuna raportöör just seda mainis siin äh, nimelt äh, küsimus alternatiivsete kütuste kohta ja kas inimesed on sellega nõus. mina olen ühest liikmesriigist, kus on ka probleeme kütuse segamisega bioetanooliga ja ma arvan, et kui, kui inimesed ei tangi seda kütust, siis ma saan sellest aru, kuid kahjuks äh, on suurem osa autoomanike mures oma automootori pärast äh, mulle tundub, et siin kütusetootjad ja valitsused peaksid rohkem teavitustööd tegema, sest tihti inimesed äh, ähm, inimesi huvitab vähem see, mida nende lapsed koolis süüa saavad, kui see, millist kütust nad oma autosse tangivad. jah, nii see on, kolleeg Veeber, palun. Oui, euh, ce livre blanc est un document qui se veut très ambitieux see valge raamat on äärmiselt ambitsioonikas, võib-olla isegi liiga ambitsioonikas ja tuletaksin teile meelde, et kahjuks nii nagu sageli Euroopa tekstides ei ole ükski äh, eelmise raporti, ei ole me saavutanud ühegi eelmise äh, raporti seatud eesmärki, nagu näiteks kahe tuhande esimese aasta valge raamat sedakorda seetõttu mulle tundub, et need liiga ambitsioonikad eesmärgid, äh, mis sageli hääbuvad äh, äh, Need peaksid olema saavutatavad, lühe, lühemas perspektiivis saavutatavad eesmärgid, selgemad eesmärgid, mida saaks konkreetsete tegevuste läbi ellu viia. homne transport peaks arvesse võtma meie mobi mobiilsusega seotud eesmärke, kodanike mobiilsusega seotud äh, e eesmärke, see peaks teenima äh, ka äriettevõtete äh, huve, me peaksime kasutama ära ka relokaliseerimise potentsiaali ja peaksime kasutama ära äh, tehnoloogiad, mis aitavad meile äh, paremini kombineerida erinevaid äh, transpordiliike. mul on väga kahju, et selles tekstis on juurdepääs ja kodanike liikuvus ja ka ühtekuuluvus, territoriaalne ühtekuuluvus transpordivaldkonnas on jäänud tähelepanu, piisavalt tähelepanu alt kõrvale ja ilma võrdsete äh, tagatisteta juurdepääsule kodanike poolt äh, ja ettevõtete poolt äh, ei saavuta me oma eesmärke, tahaksin rõhutada, et see valge raamat püüab määratleda arvuliselt kümmet eesmärke, selline kvantitatiivne ja konkreetne eesmärkide seadmine on väga hea, üheksas eesmärk minu arvates on väga äh, oluline, aga see on jäänud ähmaseks. Äh, tuletan teile seda meelde. Äh, kasutaja maksab süsteemi ja saastaja maksab süsteemi optimaalne kasutusele võtmine kuidas me seda konkreetselt teeme, kuidas konkreetselt ellu viia saastaja maksab põhimõtet, kas saab kasutada näiteks maksustamist teetranspordi, õhutranspordi või meretranspordi puhul, see võib-olla aitaks nende transportide liikide, transpordiliikide atraktiivsust vähendada. kas komisjonis ka keegi soovib veel sõna võtta? ei? siis härra Karinš, kas teie soovite ka veel? esimees räägib ilma mikrofonita. nüüd äh, võime asjad kokku tõmmata, nii palju veel, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on seitsmenda septembri keskpäeval. nii et kui keegi soovib muudatusettepanekuid teha, siis äh, selleks ajaks tuleb need teha ja siis on tal võimalik sõbralikult härra Karinšiga koostööd teha selleks, et lahendusele jõuda suur tänu, sellega on see punkt ammendunud, päevakorrapunkti number seitseteist, muud küsimust all pole mul ka teile midagi öelda. kohtume järgmine kord kaheksandal septembril, aga seda teavad kõik juba nagunii, nii et äh, ilusat päeva, oi vabandust, siiski härra Odi soovib veel sõna saada. härra esimees minult küsiti, kas kaheksandal septembril hääletatakse. ma palun et annaksite meile informatsiooni selle kohta, sest sellepärast, sellepärast, et fraktsioonidel on ette nähtud ka reisid selleks nädalaks. sekretäriaadilt kuulen, et jah, hääletada tuleb, sellepärast et me saaksime oma töö ära teha. Te ei ole sellega väga rahul jah, aga kahjuks tuleb seda teha jah, hästi, kui on võimalik vältida, siis väldime. me vaatame need asjad uuesti üle, aga kui on kiireloomulisi asju, siis tuleb meil siiski hääletada. härra Vudi, palun. jah, lihtsalt äh, tahaksin, et te mulle võimalikult kiiresti selle kohta informatsiooni annaksite. head aega, tänaseks kõik!